Saharovi äh, stipendiumi esimest külaliste gruppi. Ähm, nad tervitavad äh, meid täna siin äh, tribüünil Valgevenest, Kongo Vabariigist, Guatemalast, Jordaaniast ja Kasahstanist on tulnud selle stipendiumi saajad meile külla Euroopa